Austria Vabariigi liidukantsleri Werner äh, Faimanni avaldus. tere tulemast, äh, härra liidukantsler, on väga he suur heameel teid täna siin tervitada. austatud äh, daamid ja härrad, ma nägin, et nõukogu ridades on esindatud ka Hispaania kuningriik Enigo Mendes de Vigo näol, kes on meie endine kolleeg, nüüd on minister, tere tulemast! härra Bundeskantsler. härra liidukantsler, ma tänan, et te vastasite minu kutsele tulla Euroopa Parlamenti ja rääkida täna parlamendisaadikutega oma ideedest Euroopa tuleviku kohta aastal kaks tuhat kolmteist oleme me Euroopa poliitika otsustavas faasis. kahtlemata on olukord selline, et meie riikide ja rahvaste ühenduses pannakse paika majanduslik, rahanduslik ähm, tulevik ja ka keskkonnaalane tulevik ja me oleme jõudnud praegusesse äh, hetke nüüd, mida ma paar aastat tagasi ei oleks suutnud ette kujutada nii et äh, parlamendi arutelud nõukogu äh, liikmetega, kes on äh, nii Euroopa Liidu institutsiooni liikmed kui ka suveräänse riigi esindajad, on ääretult oluline. ma kordan veel kord, et ma olen teile väga tänulik äh, selle eest, et äh, tulite siia otsimaks äh, meiega dialoogi. ma loodan, et veelgi rohkem teie kolleege nõukogust leiaksid tee meie juurde, et arutleda vabalt valitud kodanike esindajatega selle asemel, et äh, suveräänse riigi esindajana teise suveräänse riigi pinnal lihtsalt teha avaldusi äh, tuleviku kohta. sõna saab äh, Austria Vabariigi Liidu kantsler härra Faimann. austatud äh, härra president, äh, komisjoni president mul on hea meel, et te leidsite aega siia tulla, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. minu jaoks on loomulikult suur au olla siin teie ees ja pidada teiega arutelusid Euroopa Liidu oleviku ja tuleviku üle ja on au rääkida teile, teiega Euroopa ühendusest praegusel ajahetkel kus äh, viis ja pool miljonit noort Euroopa Liidus on töötud. räägime ajahetkel, kui üle kaheksa poole miljoni alla kahekümne nelja aastase noore ei leia Euroopa Liidus tööd ja praegusel hetkel oleks küüniline öelda, et kriis on läbi. aga ma olen äh, täiesti veendunud, et erinevalt äh, tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest oleme me nüüd saavutanud praegu juba palju, et äh, ühtselt ja ühiste investeerimisprogrammidega leevendada finantskriisi. osad ennustasid, et äh, aasta kaks tuhat kaksteist lõpuks saab meid olema Eurotsoonis vähem, ei äh, arvanud õigesti, need apokalüptilised ennustused ei teostunud, kuna me pingutasime koos. me oleme saavutanud äh, koos paljud ja algatanud paljud. ma olen täiesti veendunud, et äh, ilma selle Euroopa Liidu ühtsuseta ei oleks meil olnud äh, võimalik finantskriisi põhjustatud mõjudega võidelda, me ei saa aga rahul olla, kui äh, tööpuudus on nii kõrge ja majanduskasv on nii madal. kui me tugevdame Euroopat, siis me tugevdame lõppkokkuvõttes ennast, kui me halvustame Euroopat, siis me lõppkokkuvõttes halvustame alati ennast. ja ma tahaksin siinkohal rääkida netomaksjate nimel netomaksja mõiste tuleneb äh, sellest, et äh, mis jääb riigile netokätte, kui võetakse äh, tema liikmemaksust maha see, mille ta on Euroopa Liidult tagasi saanud, aga see mõiste ei ole päris äh, täpne iseloomustamaks äh, meie olukorda, sellepärast et ähm, Austria näiteks saab väga palju kasu ekspordist teistesse riikidesse, aga sellega tuleb arvestada, kui me räägime Euroopa Liidu plussidest või miinustest või kui me räägime ähm, Euroopa ühisvaluutast eurost solidaarsus on äh, mudel, mis äh, võrreldes äh, teiste kontinentidega on tihedalt seotud ka demokraatiaga ja õiglusega ja solidaarsus ei tohi piirduda ainult ühe riigi piiridega, vaid see peab laienema kogu Euroopa Liidule. meil läheb äh, koos hästi või koos halvasti. tihtipeale küsitakse minult, et äh, mis need äh, ESM meetmed ja ähm, kaitsepaktid, fiskaalpaktid, mis need kõik on äh, endaga kaasa toonud. ma tõesti väga loodan, et meie poolt võetud sammud äh, annavad äh, jätkusuutliku äh, panuse majanduskasvu, aga küsitakse ja mis selle kõige mõte on? sellele võib vastata mitut viisi. ma olen täiesti veendunud, et sotsiaalne ühtekuuluvus ja tasakaal toob endaga kaasa elanikkonna poolse heakskiidu ja ajaloost meil tuleb õppida, et kui varem naabrid suhtlesid vägivaldselt ja konfliktide teel võitlesid tihti surmani, siis nüüd on naabrid ühendatud rahumeelses ühenduses, kus nad saavad rahumeelselt lahendada konfliktid ja erimeelsused kui äh, söevarud äh, vähenemisid ja ühendati äh, söe- ja terasetööstus ühtse kontrolli alla, siis pandi alus millelegi, mis võimaldab nüüd meil noortele öelda, et meie oleme rahus elanud põlvkond. me ei saa aga lubada sellist Euroopat, kus noored kaotavad lootuse, kus neil on tunne, et neid ei ole vaja. kuueteistaastasena või pärast äh, kooli lõpetamist ei saa nad isegi võimalust äh, end ühiskonnas kehtestada ja oma tööst äh, elada ja seetõttu on sotsiaalne ühtekuuluvus ühine ülesanne, millel ei ole riigipiire. niimoodi me loome usaldust ja niimoodi me saame ühiselt rahumeelselt äh, edasi areneda. me oleme aga paljudes punktides sellest kõigest äh, väga kaugel. kujutagem ette, et me ei oleks kõiki neid äh, vahendeid ja meetodeid kasutanud, keda me oleksime siis kahjustanud. Need ei oleks olnud need, kes spekuleerimisega palju raha teenivad, need ei oleks need, kes on kaugenenud reaalmajandusest. kahju ei oleks saanud ka need, mis, kes maksavad arveid siis, kui riik läheb äh, pankrotti, maksavad äh, ju need, äh, kes on puuduses, maksavad need, kellel ei ole raha, et osta omale ravimeid, maksavad need, kes ei ole spekuleerinud, aga kes on suures puuduses. nii et me peame ühiselt tagama selle, et kriisist tehtaks õiged järeldused ja õigete järelduste juurde kuulub äh, minu arvates säästlikkus, konkurentsivõime tõstmine, aga ka suurem investeerimine solidaarsusesse tugevamalt on riikidel võimalik investeerida alles siis, kui neil on vastavad võimalused olemas. ja selles suunas tuleb veel kõvasti tööd teha. meil tuleb äh, võidelda pettuste vastu, näiteks käibemaksupettuste vastu, tuleb võidelda nende vastu, kes üritavad oma koduriigis makse mitte maksta. oluline on äh, tõsta Maksuametite tegevusvõimekust ja seda mitte ainult paberil, vaid ka praktikas. oluline on õigusriiklus ja sellega käib kaasas ka investorite jaoks vajalik usaldusväärsus. Need on minu arvates õiged vastused ja nad on õiged sellepärast, et äh, kui säästupoliitika tähendab äh, muruniidukiga millestki ülesõitmist, siis see põhimõtteliselt kärbib ära ka riikide võimekuse äh, investeerida haridusse, ja teistesse valdkondadesse, mis tõstavad riigi konkurentsivõimet. me teame, et äh, viimastel päevadel ja nädalatel on palju kritiseeritud äh, neid äh, meetmeid, mis me oleme vastu võtnud, meile esitatakse palju kriitilisi küsimusi, aga ma olen veendunud, et ühes paadis ei peaks me mitte ainult nautima ilusat ilma, vaid ähm, hoidma kokku ka siis, äh, kui torm äh, raputab meie pooti, me peaksime kõik äh, koos aerutama rahulikumate vete poole ja seda sellepärast, et ähm, me ei tohi lõpetada seda võlakriisi haldamist. kui nüüd intressimäärad on niivõrd äh, erinevad. Austrial ja Saksamaal on äh, pikaajalistel äh, võlakirjadel need kaks protsenti, siis võib-olla varsti me juba saame midagi peale makstud selle eest, et antakse välja võlakirju ja samas kui teistes riikides on need intressimäärad kuus, seitse või kaheksa äh, protsenti ja sellega on seotud äh, väga suured äh, kulud ja need riigid, kes nii palju peavad intresse maksma, ähm, ei suudagi siis investeerida ja kui seda kõike nüüd arvesse võtta, siis seni tehtud sammud ja võetud meetmed on selle võlaolukorra haldamise esimesed sammud ja me ei äh, saa loomulikult äh, otsustada, et üks vastutab selle eest, mida teine on teinud, vaid me ei tohi jätta teisi riike finantssektori meelevalla alla. meil peaks olema kindlasti võlgade haldamisfond me soovime ju, et äh, riigid äh, saaksid taastada oma jõuvarud. ja siinkohal tahaksin ma tänada ka Euroopa Parlamenti selle eest, et finantsturgude järelevalve ja reguleerimise osas ja ka finantstehingumaksu osas, mis on Austria jaoks väga oluline, olete andnud oma panuse. ja Austrias oleme me parteide üleselt otsustanud toetada finantstehingumaksu ja on väga tervitatav, et Euroopa Parlament siinkohal selgelt äh, toetab seda maksu finantstehingumaks on äh, ühest küljest sümbol selleks, et ka finantsturud annavad oma panuse, et nad eraldavad vahendeid, äh, kõrvaldamaks äh, finantskriisi mõjusid. aga sellel maksul on ka teatav suunav funktsioon. Euroopa Liidu tööstusstandardeid et äh, teenuste standard reaalmajandust tuleb tugevdada ja mitte neid tooteid, mille koht on pigem äh, kasiinos, mitte Euroopa majanduses. spekuleerimise keelamine, reguleerimine, pangandusjärelevalve, maksevõimetuse seadused, need äh, kõik peavad tugevdama reaalmajandust ja kui rääkida riskidest, siis ei tohi lubada seda, et osad riskeerivad ja teised maksavad. kõik äh, regulatsioonid, määrused, mis on vajalikud, tuleb meil võtta, näitamaks äh, rahvale, et äh, meil ei olnud äh, poliitikutena piisavaid vahendeid, et hoida ära seda kriisi, aga me õppisime, et meil on vaja rohkem vahendeid tagamaks tulevikus, et kriis sellisel kujul ei kordu. me peame näitama, et me oleme teinud äh, selged järeldused ja seetõttu ongi pankade maksevõimetuse seadus ja samuti äh, pankades äh, hoiuste ja krediidi teineteisest eraldamine väga oluline. ma tean, et meil on olnud äh, vastuolulisi arutelusid äh, ja ma tahaksin äh, siinkohal rääkida nüüd teatud toetustest, toimetulekutoetustest. olen arvamusel, et me peaksime toimetulekutoetused jätma riikide otsustada ja mitte ohverdama neid äh, liberaliseerimise valele ideele. Nendest loobuda on väga kerge, aga tagasi saada on neid väga raske. ma olen arvamusel et inimestel on õigus eeldada, et poliitikud äh, võtavad äh, vastutuse enda kätte ja et äh, nad võtavad ka süü kanda, kui vajalik ja et reageeritakse karmilt spekuleerimisele ja töötatakse välja vastavad vahendid oluline samm on kindlasti noorte tööhõive tugevdamine, noortegarantii. Austrias on äh, üks madalaimaid äh, noorte tööpuudusi Euroopa Liidus ja meil tuleb tugevdada Euroopa majandus- ja tööstuspositsiooni, see on meil tuleviku lähtepunktiks ja praktika garantii tähendab seda, et me toome kuueteistaastaselt äh, tänavalt äh, ära, anname neile praktikakoha, kus äh, nad äh, koolitatakse välja selleks, et nad tulevikuks oleksid kõrgelt äh, kvalifitseeritud tööjõud ja saaksid paremad võimalused tööturul. ma olen täiesti veendunud, et meil peaks olema selline praktikasüsteem ja praktikagarantii annab meile võimaluse lõpetada noorte hulgas leviv lootusetus kui me finantsist äh, rääkides lõpetaksime selle jutu sellest, kui palju äh, soodustusi üks või teine riik peaks äh, saama ja kui me investeeriksime selle raha noortesse, siis me tooksime tänavalt ära palju kuueteist-seitsmeteist aastaseid ja see oleks Euroopa kõige väärtuslikum kapital ma olen äh, veendunud, et äh, kui äh, kõik jätavad oma soodustused alles, siis Austria loomulikult ka ei loobu oma soodustusest või tagasimaksest. ja me toonitame enda jaoks olulisi põhimõtteid, nagu näiteks äh, investeeringuid äh, maaelu arengusse, mahepõllumajandusse, me peame kindlasti investeerima ka mägede piirkondade arengusse, nendest punktidest me Euroopas ei tagane. niisiis, me peame silmas pidama oma põhilisi suuremaid eesmärke, peame töötama tulemuste suunas Euroopas, peame uskuma Euroopa Liidu tulevikku, nii nagu me nõuame seda ka investoritelt ja kui rääkida usaldusväärsusest või usaldusest, siis lisan enda poolt veel üht-teist juurde usaldusväärsus ja jätkusuutlikkus energiapoliitikas on minu kui Austria kantsleri jaoks äh, taastuvenergiaallika sünonüümid, ma tean, et see teema on äh, väga keeruline küsimus, ka tuumaenergia, olgem ausad, ei ole jätkusuutlik energia tuumaenergia on hiljemalt alates Fukushima katastroofist näidanud, et seda ei ole võimalik äh, kontrollida. me ei saa tagada tulevikus äh, ka jäätmete vahepealset või äh, lõplikku ladustamist. loomulikult ka need stressitestid on sammuks õiges suunas, need näitavad kuivõrd turvalised on või ei ole tuumajaamad, aga mina olen siiski veendunud, et ükski tuumajaam ei ole piisavalt turvaline, kõige turvalisem on ähm, taastuvenergia osad siin naeravad selle üle, mida ma ütlen, aga Fukushima üle ei naera küll keegi. ma usun, et äh, paljud äh, põlvkonnad veel esitavad meile tulevikus küsimuse, et äh, kuidas äh, seda teemat äh, on seni käsitletud. lõpetuseks. Euroopa Liit on ajalooline projekt. kui Euroopa Liitu asutati pärast teist maailmasõda, siis äh, ei arvutatud äh, iga kuu, kas just äh, see või teine riik saab konkreetse netokasu. keskenduti üldkasule, üldeesmärkidele ja ma ütlen nüüd seda ka Lõuna-Euroopa suunas, et kui paari aasta pärast äh, võib-olla kümne aasta pärast kohtuvad äh, meie äh, Austria lapsed, ähm, kes on siis täiskasvanud lõunaeurooplastega, siis äh, ma tahaksin, et nad ütleksid, et solidaarsus ja ligimese armastus olid tugevamad kui spekuleerimine, aitäh! suur tänu härra liidukantsler sõnade härra barroso! suur tänu, härra kantsler, lugupeetud härra president, daamid ja härrad. tahaksin lühidalt kasutada seda võimalust selleks, et kantslerit ning samuti parlamenti õnnitleda selle eest, et see arutelu üleüldse on korraldatud. loomulikult riikide tasemel on pühendumus Euroopa Liidule väga oluline, kui me tahame kriisist väljuda ning teie visiit siia Euroopa Parlamenti näitab seda, et demokraatia Euroopa Liidus peab toimima nii riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil ma tahaksin tänada Austria kantslerit selle eest, et ta isiklikult on väga palju ära teinud Euroopa Liidu heaks. Te väljendusite täna väga selgelt ning see on järjekordne tõend sellest. tahaksin laiendada tänusõnu ka tervele Austria valitsusele. Austria on tegelikult olnud väga eesrindlik erinevate poliitikate ellurakendamisel Euroopa Liidus, näiteks sotsiaalpartnerite vaheline avatud dialoog, mis on Austrias väga oluliseks äh, solidaarsuse ning majanduskasvu eeltingimuseks. nagu me teame, on Austria see riik, kus noorte tööpuudus on hetkel terves Euroopas kõige madalam. suur aitäh ühtlasi ka selle eest, et te olete väga tugevalt toetanud äh, noorte äh, garantii ideed samuti Austria on väga tugevalt toetanud Euroopa Liidu tasemel rakendatavat finantstehingute maksu Austria on netomaks Euroopa Liidu eelarvesse. kuid samas tahaksin tuua välja ka selle, et Austria on pühendunud ka puhaste energiate kasutuselevõtule, mis loomulikult loob uusi võimalusi meie majanduses. ja lõpetuseks veel, Austria toetab ka Euroopa tuumaohutuse kava. see näitab, kuidas on kantsler Freiman ning samuti Austria valitsus panustanud Euroopa Liitu. ja mina Euroopa Komisjoni presidendina ootan huviga meie jätkuvat koostööd Austria valitsusega ja tahaksin tänada seda kõi-, Austriat kõige selle eest, mis ta on teinud Euroopa Liidu heaks. suur tänu, härra Barroso. Euroopa Rahvapartei nimel saab äh, sõna Joseph Toll, palun. lugupeetud äh, parlamendi president, lugupeetud komisjoni president härra Barroso ja lugupeetud härra kantsler härra Werner Faimann, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada härra kantslerit selle eest, et ta on tulnud siia Euroopa Parlamenti ja võimaldanud meil see arutelu korraldada. daamid ja härrad, kallid kolleegid, ilmselt ei tule teile üllatusena, siin kojas see, et meie usume Euroopa Liidu lisandväärtusesse, sellise Euroopa Liidu lisandväärtusesse, millel on ka korralik eelarve. just nimelt kriisiolukorras on tänu Euroopa Liidu eelarvele olnud võimalik mitmetes liikmesriikides oma investeeringuid jätkata ning defitsiite kontrolli all hoida. Itaalias, Iirimaal, Portugalis ja Hispaanias me oleme näinud, et nende jõupingutused on ka hakanud juba vilju kandma, me oleme suutnud riigivõlga vähendada nii et äh, ei tohiks neid jõupingutusi tähelepanuta jätta, kuid samas äh, me peame ikkagi olema realistlikud, sest et kõik probleemid ei ole veel lahendust leidnud ja kui me nüüd väidame, et äh, kriis on juba möödas, siis tegelikult me teame, et teine kriis on hetkel juba valmimas. kuigi Austria sellises olukorras ei ole, siis ülejäänud Euroopas on tööpuudus väga kõrgel tasemel, eriti just noorte hulgas mõnedes liikmesriikides lausa viiskümmend viis protsenti noortest on töötud ja selline olukord ei saa mitte kestma jääda. me ei saa niimoodi jätkata, me peame leidma lahenduse, me peame leidma viisi, kuidas Euroopa Liidu rolli veelgi tugevdada, meil on vaja rohkem Euroopat ning rohkem ühtlustamist selline Euroopa puudumine tegelikult läheb väga kalliks maksma, kuna meil ei ole ühtseid reegleid näiteks töötute osas või ka pensioniea osas või sotsiaalkaitse osas, siis see tähendab seda, et me paneme ohtu solidaarsuse Euroopa Liidus. seda ka näiteks maksuküsimustes tekib riikidevahelisi kahtlusi maksudumpingu osas me ei peaks küll võib-olla ühtlustama kõiki maksumäärasid, aga meil võiksid olla vähemasti sarnased maksubaasid kõikides liikmesriikides. ei ole ju normaalne, et ühes liikmesriigis ei maksustata üleüldse pärandit, samas teistes riikides tehakse seda väga tugevalt ning ka see ju moonutab konkurentsi. Harmoneerimine tegelikult ei tähenda seda, et kõik peaks olema igal pool ühtemoodi, see võimaldab lihtsalt luua võrdsema olukorra pangandussektori osas me tegelikult nõuame nii Austrialt kui ka Luksemburgilt pidevalt seda, et kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi ka järgitaks, mis puudutab hoiuseid. Euroopa Liidus ei saa või ma-, ka Euroopa Majandusliidus ei saa lubada seda, et mõned väldivad maksude maksmist. Austria on väga suurt kasu saanud Euroopa Liiduga liitumisest ning edasi ka Euroopa Liidu laienemisest I transpordi infrastruktuuri osas on Austria ettevõtted väga heal kohal, samuti ka Austria pangad, kuid kas Austria ettevõtted oleksid olnud ka sama edukad, kui ei oleks olnud näiteks regionaalarengu ning maaelu arengu ja ka ühiste põllumajanduspoliitikat, mida Austria on tõesti väga eeskujulikult ette rakendu-, ellu rakendanud ma olen tihti ka ise Austrias käinud ning ma palun, et te ilmtingimata sama rangelt ka edasi seda poliitikat ellu rakendaksite, sest et muidu jääte te hilja, ilma väga suurest äh, hulgast töökohtadest. populistidel on nüüd tuult tiibadesse puhutud, aga seda ei saa ikkagi lubada, me ei saa ühelt poolt kasutada ära ühisturu positiivseid aspekte, aga teiselt poolt keelduda sellest, et aidata neid, kes on sattunud äh, hätta ma olen täiesti veendunud, et Austria on ka oma ülesannete kõrgustel näiteks majandusmudeli osas, sest et Austria on saanud väga suurt kasu Euroopa Liidust. kõik riigid, kes rakendavad ellu vajalikke majandusreforme, tegelikult tugevdavad tervet Euroopa Liitu üksteist aidata on siin põhimõtteline, see on solidaarsuse küsimus, kuid samas ka vastutuse küsimus. ning ei ole võimalik hetkel sulguda endasse, vastupidi, tuleb investeerida, tuleb äh, jätkata reformidega ning kiita heaks see mitmeaastane finantsraamistik, mis võimaldaks meil edasi liikuda ka majanduskasvu osas nüüd, kui igaüks, kes on sendiga panustanud, tahab selle sendiga tagasi saada, siis solidaarne see nüüd küll ei ole härra kantsler, teie võite meile loota kindlasti samal tasemel, nagu meie saame loota ka teile, suur aitäh! suur tänu, sotsialistide demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna härra Hannes Voboda. suur tänu, härra liidukantsler, oma kõnega te tõestasite, tõesti, et teie moto on äh, learning by äh, doing ehk tegemisest õppimine, te olete veendunud eurooplane. Te saate aru, et ainult koos on võimalik lahendada kriise ning igaüks omaette ei saa kriisi ära lahendada. Austria on äh, ida ja lääne, põhja ja lõuna vahel ja sellelt keskselt positsioonilt äh, te jõudsite järeldusele, et me kõik äh, kannatame, kui äh, tekivad niivõrd suured käärid, kui vaesus kasvab, kui tööpuudus kasvab, me ei saa austerlastena ja sakslastena rõõmustada, et meil läheb paremini, kui teistel läheb halvemini. lihtsalt põhimõtteliselt tahan toetada ka seda, mida te ütlesite äh, intresside kääri kohta. see erinevus äh, intressimäärade osas on täiesti vastuvõetamatu. Te olete võlalunastusfondi poolt ja me Euroopa Parlamendis loodame, et me saame nõukogult ja komisjonilt sellesuunalised äh, positiivsed vastused, et panna paika, millistel tingimustel selline võlanõustusfond luua. me räägime pidevalt, äh, kui äh, suured on erinevused intressimäärades, aga me peame selles osas midagi ka tegema, mitte ainult rääkima. suur enamus parlamendist on sellel arvamusel austerlase ja sotsiaaldemokraadina oleme arvamusel, et meil peaks olema neoliberaalse mudeli vastane mudel. kogemused teistest riikidest ka näitavad, et äh, sotsiaalpoliitika ja konkurentsivõime käivad käsikäes, nad peaksid olema käsikäes meil on kindlasti vaja sellist poliitilist suhtumist, et äh, sotsiaal- ja majandusaspektid äh, peavad käima käsikäes, meil on vaja toonitada seda, et sotsiaalpartnerid koos, tööturupartnerid koos peaksid leidma lahendusi, nii nagu on toonitanud ka Prantsusmaa president äh, Francois Hollande oluline on, et meil ei oleks ekstreemset säästupoliitikat. peame rõhuma loomulikult säästmisele, aga samas teisest küljest ka investeerima. väga oluline on noorte tööpuuduse vastane võitlus, noorte garantii see ei peaks olema vabatahtlik meede, mida rakendatakse mõnedes riikides, vaid see peaks olema ühine meede üle kogu Euroopa, see, mida komisjon välja pakkus, on hea, me peaksime minema veelgi kaugemale ja vahendid peaksid Euroopa Sotsiaalfondis selleks olemas olema. me ei saa rääkida noortegarantii poolt ja samas vähendada Sotsiaalfondi vahendeid. meil tuleb tugevamalt võidelda noorte tööpuuduse vastu finantstehingumaks alati on teid välja naerdud äh, nii koduriigis kui ka välismaal, aga nüüd äh, loodetavasti äh, astume me positiivseid samme edasi selles osas ja loodetavasti ma kuulen samu sõnu homme ka Iiri ministrilt. aga liidu kantsler, ka sarnaselt kolleeg Tooliga pean ma viitama sellele, et maksu pettusevastane võitlus peab saama tugevalt toetust ka Austrialt, see puudutab otseselt ka Luksemburgi, need kaks riiki peavad tegema rohkem kui seni. pangandussaladus võib ju jääda, aga infot tuleb edastada me soovime ühiselt võidelda Euroopa tasandil äh, maksudest kõrvalehiilimise vastu, me soovime vastavat kokkulepet äh, ühiselt ja ka Austria toetus sellele. härra liidukantsler, tulles tagasi selle juurde, mida te ütlesite oma kõne lõpus, te olete alati ennast selgelt äh, eristanud parem äh, äärmuslusest ja parempopulismist ja siin kojas ei ole see alati selge. osad valitsusjuhid äh, ei suuda ennast eristada parempopulistidest Cameron võib ka siia tulla ja pidada suurepärase Euroopa-meelse kõne, igal juhul kõik kuulaksid teda, aga see oleks väga vastuoluline. väga oluline on mitte anda järele nendele jõududele, vaid tõmmata selge joon ja Euroopa tuleviku seisukohast on ääretult oluline see, kuidas teie olete eristanud ennast parem äärmuslastest, erinevalt mõnedest teistest me saame ainult selgelt äh, eristudes selles osas edasi minna, tänan. tänan. liberaalide demokraatide alliansi nimel saab sõna härra Kibrahustad. Uh, suur aitäh äh, esmalt, äh, lugupeetud kaasa tahaksin teid tänada kõne eest, ma usun, et tegemist on õige ajaga, et rääkida Euroopa tulevikust ja kuulda ka ära netopanustaja eh, poolt öeldud ja tema argumente eh, vastuseks eh, teisele netopanustajale teiselt poolt kanalit. sest ma pean ütlema, härra Faimann, ja te juba ka mainisite seda intervjuus paar päeva tagasi vist, nimelt, et Euroopa tuleviku üle on äh, suuri segadusi äh, äh, ühel ja teisel pool kanalit. sellepärast, et ilmselgelt härra Cameronil on raskusi jõuda kokkuleppeni sisulistes küsimustes, küll aga tähtaegade osas on kõik korras tema ajaloolise kõne pidamiseks sest et äh, reedel äh, ju to-, leiab aset ajalooline kõne Euroopa Liidu tuleviku kohta ja see peaks olema parem kui Margaret Thatcheri oma prüges. aga lugesin selle uuesti läbi, äh, see peeti kaheksakümne kaheksandal aastal, tegemist oli julge pro-euroopalise kõnega ja tsiteerin teda, ta ütles, me peame rohkem koos tegema see on hoopis vastupidine sellele, mida härra Cameron tahab teha reedel. aga juba praegu äh, lugupeetud president härra Feynmani äh, kohalolekul tahaksin tsiteerida härra Cameroni, sellepärast et me juba teame, mis ta ütleb reedel. ja ma usun, et ma võin äh, selle siin enamuse nimel kojas ka välja ütelda. nimelt ei ole küsimuseks see, et üksikud liikmesriigid peaksid hakkama üksinda läbirääkimisi pidama ning äh, seda ei tohiks teha britid ega ka ükski teine riik. ja sellel on lihtne põhjus. meil on vaja ühte, ühtset Euroopa Liitu. mitte äh, a la carte Euroopa Liitu, nagu meil praegu on, kus on opt-in'id ja opt-out'id ja erandid ja äh, soodustused ja muu Äh, ma usun, et see, mis Euroopa Liitu tabab, ongi just see a la carte liit. Äh, meil on kuuene liit, äh, asutajad, kaheteistkümnene liit, see oli siis miinimum fiskaalkokkuleppeks, meil on viieteistkümnene liit, seitsmeteistkümnene liit, euroala, kahekümne viiene liit Euroopa patent, äh, Schengen ja siis on meil see tavaline kahekümne seitsmene liit. härra president, tuleb tunnistada, et äh, Euroopa Liit on väga kummaline loom. osad liikmesriigid ei ole kohustatud osalema liidu poliitikas, teised riigid äh, aga saavad osaleda, kes ei ole Euroopa Liidus ja neid kutsutakse osalema. Šveits näiteks, Šveits on Schengeni osa, aga eh, Suurbritannia, mis eh, kuulub Euroopa Liitu, ei ole Schengeni osaline. kuidas seda selgitada kodanikele, kuidas selgitada sellist a la carte eh, Euroopat, kus saab valida, mida tahetakse? ma pean ütlema, et sellised läbirääkimised Ühendkuningriigi või mõne teise riigi poolt võivad olukorda ainult hullemaks muuta. ma usun, et Euroopa Liit a la carte, nagu härra Cameron kindlasti reedel meile väidab, et ta seda soovib, tegelikult teeb lõpu ühisturule, kui on võimalik välja valida seda, mida tahetakse, kui prantslased näiteks ütlevad, et meile meeldib tööstuspoliitika, aga konkurentsireeglid meile ei meeldi, jälle sakslased võivad ütelda, et meile meeldib äh, kaupade ühisturg, aga mitte teenuste oma. mis siis jääb alles meie ühisturust? olgem ausad ja äh, laskem ka härra Cameronile äh, Äh, aus olla. sellised äh, läbirääkimised, nagu tema tahab äh, pidada, tähendab, tähendab lihtsalt ühtse turu lõppu ning Euroopa Liidu lõppu ja see, kolleegid, ei ole meie kodanike huvides ja kindlasti mitte ka Briti kodanike huvides. seda seetõttu, et see võib viia ainult ühtse turu kadumiseni või siis teise klassi äh, liikmelisuseni äh, Suurbritanniale, äh, midagi Norra ja Šveitsi vahelist siis neil ei oleks äh, võimalik äh, enam äh, osaleda. ma usun, et see on täielik tobedus, sellepärast viiskümmend kolm protsenti Briti ekspordist tuleb mandrile ja mujale Euroopasse. ja see on niivõrd rumal, et isegi Ameerika Ühendriigid, nende parimad sõbrad, nad ei saa aru, mis toimub seega kokkuvõtteks, lugupeetud eesistuja äh, äh,, president, meil ei ole vaja hakata uuesti läbi rääkima äh, selle üle, et meil oleks vaja vähendada seda, mis meil on ühtset. meil on vaja just vastupidist sellele, mida härra Cameron nõuab äh, reedel, meil on vaja ühtseid jõupingutusi selleks, et luua integreeritum Euroopa. kui te tahate, härra Faimann äh,, toime tulla kõikide väljakutsetega, mida te igati õigustatult oma kõnes mainisite, siis ainult äh, paremini integreeritud Euroopa suudab sellega toime tulla. mitte aga see, kui hakatakse äh, üksikult läbirääkimisi pidama äh, liikmesriikide poolt, aitäh. suur tänu, härra Verhofstadt, Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Rebecca Harms, palun. suur tänu härra president, austatud komisjon, austatud liidukantsler, mul tuleb äh, ka tunnistada, et kui ma valmistusin selleks aruteluks äh, viimastel päevadel, siis ma väga rõõmustasin selle arengu üle, mida te olete teinud äh, Euroopa asjades algfaas oli keeruline, aga meil on hea meel, et me praegu täheldame sellist äh, tugevat Euroopa meelsust, tugevat kriisi lahendamise tahet äh, praegusel hetkel. ma olen arvamusel, et me kõik peaksime toetama teie seisukohta, et äh, võlgade probleem, mille me oleme lasknud äh, kasvada Euroopa Liidus, et äh, seda on võimalik lahendada ja see tuleb lahendada koos ning et võlgade lunastusfond tuleb luua karmidel tingimustel, see ei saa olema midagi roosilist äh, nendel jaoks, kes praegu hädas on, meil tuleb äh, majanduseksperdid kaasata ja siis minna seda teed. kuulasin teie kõnet äh, ja lugedes ka teie poolt kirjutatud artiklit, sai mulle selgeks, et Euroopa osas on meil vaja äh, kannatlikkust, tihtipeale asjad võtavad kauem aega, kui me soovime. aga võlgade probleemi põhimõtteline lahendus ei tohi viibida liiga kaua, sellepärast et äh, kriis muidu järjest rohkem süveneb, ka sotsiaalne kriis mida teie mainisite kui kõige suuremat väljakutset, mis meil on. enne kui te siia tulite, siis te ütlesite intervjuud andes, et Euroopa Liit ei tohi lubada sotsiaalse ebaõigluse süvenemist. aga sotsiaalne ebaõiglus süveneb kogu aeg. ja kui Euroopal peaks olema rohkem vahendeid, nagu teie olete toonitanud et äh, sotsiaalkriisiga toime tulla, siis äh, eelarve küsimustes Euroopa Parlament äh, toetab seda lähenemist ja minu fraktsioon on arvamusel, et on ohtlik öelda, et ilma põllumajandus äh, sektori äh, rohelisemaks muutmiseta ei tohiks me põllumajanduspoliitikas midagi muuta. et äh, kui äh, me ei muuda põllumajanduspoliitikat ja kui me ei muuda ühtekuuluvuspoliitikat, siis säästmine eelarves lõpuks tulebki innovatiivsete projektide arvelt, nagu näiteks noortegarantii sellised investeeringud ei ole siis enam üldse võimalikud. meil oleks siis äh, eilse päeva Euroopa Liidu eelarve. ja ääretult oluline on praegustel eelarve aruteludel ja põllumajanduspoliitika aruteludel sekkuda. Austria on eeskujulik põllumajanduspoliitikas Fischler, olgu tänatud, võin ma täna öelda, aga see ähm, roheliseks ähm, või rohelisemaks muutmine, mida Tšiolos on välja pakkunud, äh, see äh, tuleb ähm, ka läbi suruda, ilma et Austria talunikud peaksid midagi kartma. ja nüüd, äh, kui rääkida veel tuumaenergiast, siis kõik, mis te ütlesite, oli väga hea stressitestid äh, ei ole nüüd äh, nõukogus leidnud äh, kinnitust, olgugi et härra Oettinger on mitu korda seda taotlenud ja turvalisusstandardite direktiiv ja vastutus, küsimuste paikapanemine, need on kõik veel lahtised ja loodame teie toetusele tulevikus ka selles vallas suur tänu, proua Harms. Euroopa Konservatiivide fraktsiooni nimel saab sõna härra Kellen. Um, suur tänu, härra president, suur tänu ka härra kantslerile selle eest, et olete siia täna tulnud, kõigepealt ma vabandan härra Verhofstadti nimel, eh, sellepärast et ta ei rääkinud üleüldse sellest, millest teie rääkisite, vaid ta rääkis eh, tegelikult terve selle aja kõnest, mida ei ole üleüldse veelgi peetud, aga see on ju tüüpiline liberaalide käitumine, nad räägivad asjadest, mis ei ole isegi veel aset leidnud. aga härra Verhofstadt äh, olevat äh, tegelikult äh, tsiteerinud siin ka Margaret Thatcherit, nii et sellised tarkuse sõnad siis härra Verhofstadtilt, aga igal juhul meil on vaja ikkagi tõsiselt arutada Euroopa Liidu tulevikku, Äh, sellist arutelu, kus me räägiksime kriisi täielikust ulatusest, me ei räägi mitte ainult Eurotsooni äh, asjade kordaseadmisest, väga oluline on tunnistada ka seda, et maailmaturul on Euroopa Liidul suured väljakutsed, mis tegelikult äh, ähvardavad meie tulevikku pikemas plaanis. me teame, et üle terve Euroopa tegelikult tunnevad kodanikud järjest suuremat muret selles osas, kuhu Euroopa Liit liigub, tihtipeale lihtsalt ei pöörata tähelepanu inimeste muredele, öeldes, et äh, tegemist on lihtsalt populistliku lähenemisega. aga seda sellepärast, et paljud siin äh, tegelikult ei usalda äh, Euroopa kodanikke ja minu arvates tuleb sellist suhtumist muuta. Euroopa Liidul on vaja uut suunda, on vaja luua uus kaasaegne lähenemine Euroopa Liidule. me tahame näha seda, et Euroopa Liidus koostöö ikkagi ka toimiks, aga selleks on meil vaja radikaalset lähenemist. Euroopa Liit hetke, seisab hetkel ristteel, nagu ka Clyde Crook, üks blogipidaja het-, hiljuti ütles, Euroopa Liit on raskustes sellepärast, et reaalsusest on Euroopa Liit eemaldunud nii väga kaugele, sellel ei ole mingit pistmist sellega, mida inimesed tegelikult tahavad. ja sellepärast ongi Euroopa Liidul vaja uut mudelit, meil ei ole vaja mitte järjest tihedamat liitu, vaid ikkagi paindlikku ja realistlikku liitu, kuidas seda siis saavutada? näiteks reageerides kriisile seeläbi, et avame oma turud, me saame tegeleda ka demokraatliku defitsiidiga, kui me tunnistame seda, et rahvusriik ei ole tegelikult mingisugune vananenud kontseptsioon, vaid see on oluline osa täiesti legitiimsest valitsemisviisist. me võiksime mit-, mitte juhinduda ideoloogiast. me peame kriitiliselt üle vaatama kogu ühenduse õigusloome, määrused, kogu selle halduskoormuse, mis langeb ettevõtetele, läheb maksma tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid ettevõtteid. paberimajandus ähm, on liig, meil on vaja digitaalset agendat, meil on vaja prioriteete, mis on selges kooskõlas Euroopa Liidu eelarvega ja mis annavad Euroopa Liidule tõelist konkurentsivõimet ning võimaldavad ka kaubandussuhteid USA, India ja uute majandustega, mis tegelikult suudavad toota majanduskasvu erinevalt Euroopa Liidust. kuid kõik see on võimalik ainult siis, kui me loobume mentaliteedist, et poliitik suudab lahendada kõigi mured. Margaret Thatcher on sellest rääkinud ja ka Ronald Reagan ning äh, kõige õudsemad sõnad, mida kuulda võib, on mina olen Euroopa Liidust ja ma tulin siia probleeme lahendama. tihti see ei äh, õnnestu, me muudame lihtsalt raskemaks selle, et inimesed võtaksid ise vastutuse, et nad võtaksid vastutuse oma ettevõtete, oma tööhõive ja majanduskasvu eest. kui me soovime, et Euroopa Liit eh, saavutaks tulevikus majandusliku õitsengu, on poliitikul kõige targem lihtsalt jalust ära minna. Eh, presidendid, eh, härra kantsler, eurokriis on tegelikult konsensuse murdnud ja nüüd peaksime me alustama kuskilt uuesti, me ei saa lihtsalt säilitada olemasolevat ja kindlasti ei saa me ka rääkida sellest, et on esimese ja teise klassi Euroopa, meil on vaja eh, tõelist toimivat mudelit, mis vastaks kõikide liikmesriikide kodanike vajadustele ja huvidele. kõik Euroopa Liidus pälvivad eh, samaväärset austust. Euroopa Liit peab tõesti olema ühendatud mitmekesisuses, aitäh! aitäh ka teile! nüüd äh, saab sõna härra äh, Helmer. lugupeetud president, näib, et lugupeetud kantsler mõistab teatud probleeme, mis Euroopa ees seisavad, aga tema lahendus on ikkagi pakkuda rohkem Euroopat. see näitab, et lootus võidutseb kogemuse üle ning ideoloogia on tugevam kui reaalsus Euroopa Liit eh, on eh, majanduslangusse libisenud ju sujuvalt, üheksakümne üheksandal aastal moodustas tema skp kolmkümmend protsenti maailma omast, kuid nüüd ainult kakskümmend protsenti ja aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, kukub see näitaja võib-olla kümne protsendini ja võib-olla isegi madalamale, kui me ikkagi hoiame küünte ja hammastega kinni oma CO2 emissioonide eesmärgist ja ma tahaksin rääkida ka sellest, mis on selle majanduslanguse põhjustanud, neid põhjuseid ei ole ju raske teada saada. kõigepealt Euroopa Liit on tolliliit, aga tolliliit on vanamoodne üheksateistkümnenda sajandi kaubandusmudel ning keegi teine terves maailmas tegelikult sellist asja ei kasutagi. teiseks on Euroopa Liidul kohutavalt palju määrusi, mis lähevad meile väga kalliks ja pigistavad tööstusel hinge kinni Euroopa määruseid äh, peetakse saja miljardi naela äh, raiskajaks igal aastal ja seda ainult Ühendkuningriigis. kolmandaks on meil energiapoliitika, mis annab Euroopa Liidule maailma kõige kallima energia üldse. see õõnestab meie konkurentsivõimet ning viib energiakulukad äh, tööstusharud välja. see tähendab ka seda, et kahanevad pensionid ja suureneb vaesus Te püüate praegu raha külvata äh, ka tuulegeneraatoritesse, aga lugupeetud kantsler, need on täiesti äh, mõttetud, äh, neid ei ole mõtet kasutada. peale selle on meil euro, mille kohta Lord Lawson, endine Briti kantsler, ütles, et euro on sõjajärgse Euroopa kõige ebaõnnestunum asi üldse Te võite ju öelda, et kriis on lõppenud, aga seda ei maksa äh, küll uskuda, mitte midagi, mis on tehtud, ei ole aidanud kahandada lõhet äh, põhja ja lõuna vahel. meil on äh, vaja rohkem ad hoc koostööd, meil on vaja rohkem pikaajalist pühendumist, mis tooks põhja ja lõuna kokku ning maksumaksja peab aru saama, milleks on mõeldud kõik need kärpekavad, miks on nii suur inflatsioon, miks on nii palju töötust, see kõik ei ole ju vastuvõetav Euroopa Liit äh, võib lihtsalt äh, lõhki minna. võib-olla teil ongi Fiskaalliidu ja Pangaliidu ja Euroliidu jaoks äh, lahendused olemas. aga minu riigis, ja see on Ühendkuningriik, ollakse järjest rohkem vastu sellele, et üldse olla Euroopa Liidu liikmesriik. peaminister proovib inimesi rahustada ja räägib sellest, et nüüd on võim paremini tasakaalustatud, kuid tegelikult ei ole temaga ei Brüssel ega ka valijad nõus valijad on ammu taibanud, et Brüssel tegelikult muudab meid vaesemaks, ebademokraatlikumaks äh, ja vähem äh, vabaks, kuid inimesed soovi-, soovivad vabadust ja demokraatiat. Nad äh, tahavad Euroopa Liidust välja. aitäh! kuue nimel proua Zimmer. härra Verhofstadt härra Verhofstadt, võib-olla suvatsete proua Simmerit kuulata? võib-olla ma ei hakka käituma nii provokatiivselt kui minu kolleeg koja teises otsas. aga kantsler, mina soovin avaldada teile austust selle eest, et te täna olete siia tulnud tegemist on äärmiselt äh, tähtsa teetähisega, sest Euroopa Parlamendi ja, ja ministrite nõukogu liikmed ei tule just äh, tihti kokku, et asju sisuliselt arutada. viimaselt äh, juhtus see novembris. meil on jäänud mulje, et enamik riigipäid nõukogus ei saa tegelikult aru, et parlament ei ole lihtsalt jututuba, vaid see on koht kuhu äh, Euroopa Parlamendi liikmed äh, ise kokku tulevad ja kuhu tulevad teised nendega vestlema ja neid ka kuulama, isegi siis, kui nad on äh, vastu nõukogu positsioonile, isegi kui me tõuseksime ühiselt püsti ja ütleksime, me ei nõustu teiega absoluutselt, mitmeaastast finantsraamistikku tuleks tugevalt kärpida, ühtekuuluvusfondi tuleks kärpida, isegi siis me näitame üles austust Ehm, muidugi riigipead kõik nii ei arva ja nendel arvamustel ei ole ka püsivat mõju. kuid lõpetuseks tahaksin öelda, et edu saavutame ainult koos töötades. tänane debatt on pakkumine, kuid samas ka üleskutse nõukogu teistele liikmetele, et nemadki astuksid samaväärseid samme me ei taha loomulikult, et liidu meetod äh, trumpaks üle ühenduse meetodi, me soovime kindlasti astuda sellest, äh, sellelt liinilt juba sammu tagasi, kuid äh, me peame samas ikkagi nägema tervikut ja aru saama, et Euroopa Liidu kodanikud, olenemata sellest, kus nad elavad, on inimesed, nad ei ole ennekõike kodanikud, vaid ennekõike on nad inimesed. Nad on inimesed, olgu nad pagulased, sisserändajad, väljarändajad, etniliste vähemuste esindajad, ükskõik kes nad ka poleks, nad on inimesed ja neid tuleb austada ja neid tuleb aidata. nii et äh, aidake meil teha oma tööd selleks, et me saaksime tagada inimõiguste äh, kaitsmise Euroopa Liidus, nii et äh, see ei oleks pelgalt jutt, mis jääb siseturu eesmärkide varju, sest inimõigused on olulised. isegi Euroopa kodanikuaastal on kindlasti vaja vältida seda, et me inimestele lihtsalt selgitaksime, millised õigused neil siseturul on, see oleks väär. me peame tagama demokraatia ülesehitamise, inimeste kaasamise, nende kuulamise ning vältimatu seos kõige sellega on asjaolu, et demokraatia Euroopas, solidaarsus Euroopa demokratiseerimine eh, ning eh, sotsiaalne mõõde, kõik need peavad käima eh, koos ja ma kutsun üles teid ja kutsun üles kõiki kärpepoliitikale lõppu tegema. isegi komisjon ütles meile paari päeva eest, et kasinuspoliitika ei ole õige vahend Euroopa Liidu tuleviku tagamiseks ning see ei too meid kriisist välja. me ei saa jätkata avalik-õiguslike institutsioonide või teenuste erastamist Te ütlesite seda ka ise. see on ju täielikus vastuolus äh, sellega, et me peaksime tulevikus tegema rohkem koostööd. erastamine, avaliku sektori varade ja teenuste erastamine on vastuolus meie eesmärkidega kui meil on sotsiaalkindlustussüsteem, mis ei vasta isegi minimaalsetele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele eesmärkidele, siis ei olegi ju mingi süsteem ning selliseid probleeme on meil pidevalt. kui me nüüd vaatame mis õieti toimub, siis olen kindel, et inimesed äh, järgivad just meie liini ja ütlevad, me tahame sellist liitu, sellist liitu, nagu kirjeldasin siin mina. Äh, me tahame liitu, mis ei oleks ainult tolliliit, vaid liitu, mis aitaks lahendada meie äh, probleeme. meil on vaja toimivat mitmeaastast finantsraamistikku ja eesmärki, mida on võimalik täita. minu meelest on naeruväärne väita, et Bundenstag hääletab Euroopa Liidu toetusprogrammi maha, kui see programm on mõeldud aitama neid, kes on kõige vaesemad, see on ju absurdne. sellised äh, argumendid on täiesti arusaamatud, me äh, peame nendest loobuma. aitäh, proua Simmer! ning nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Martin, teil on sõna. aitäh! Äh, kriitika meid siia just kokku toonudki on. ning äh, see, et me Euroopa Parlamendis kriitikat teeme, tegelikult meid ei lõhesta. me võime jätkata täpselt samamoodi, me võime minna isegi kaugemale, seda ütleksin mina, seda ütleksin mina teile, härra kantsler, pärast teie kõne kuulmist. Euroopa Liitu tuleb kritiseerida, seda peab kritiseerima, kõik me teame seda, aga kriisiolukorras äh, teame me seda veelgi paremini. samas on meil Euroopa Liitu ka vaja ta annab meile vägagi palju ning Euroopa Liidu abil on meil võimalik vastu astuda neile inimestele, kes ütlevad, et tegelikult äh, oleks lõplik lõhenemine meile kasulikum. kantsler rääkis meile solidaarsusest, ma aplodeerin teile selle eest, kuid viimastel aastatel oleme me näinud äh, liiga palju solidaarsust pankadega ja liiga vähe solidaarsust inimestega. jutt ei käi ju ainult sellest, kuidas kustutatakse võlad, jutt käib ka sellest, et Euroopa käes on tegelikult suur osa võimust ning me peame lõpuks ometi suutma peatada äh, pankade ülemvõimu. meil on siin pangad, mis on liiga suured, et lasta neil põhja minna, kakskümmend kolm miljardit eurot, äh, mis Euroopa Liit on pankade päästmiseks andnud ning see, kuidas raha libiseb ühest taskust teise, aga võlad äh, lähevad järjest suuremaks, nii pankade kui kindlustusandjate omad. Teil on üks minut aega, öeldakse kõnelejale kui me aga räägime kodanikest, siis tõepoolest meil on vaja kodanike liitu ja mitte pangaliitu. aitäh ja kantsler, palun. Sie werden, Sie werden verstehen, dass ich mich für die bisherige Diskussion suur tänu. Te mõistate, et ma olen väga tänulik selle arutelu eest isegi kui ma võib-olla kõikides äh, vastustes üksikasjadesse ei lasku. ja seda seepärast, et minu kõneaeg on samuti piiratud. kõigepealt äh, härra Kallanen, kes rääkis paindlikkusest. Te peate aru saama, et äh, paindlikkus õigluses, see on see õige lahendus kuidas paindlikkust mõistlikult saavutada majandussüsteemides, selles on küsimus. on oluline reformida struktuure, vähendada bürokraatiat, aga paindlikkust ei ole võimalik tagada, kui finantskriisis äh, keegi on võtnud riske, mille lõppkokkuvõttes äh, maksavad kinni maksumaksjad. see on risk, äh, mida meil ei ole, paindlikkus, mida meil ei ole tarvis. me peaksime tagama õigluse ehk teisisõnu, otsused, mida inimesed ise teevad, riskid, mida nad võtavad, tuleks ka kanda Äh, järelevalve kaudu ja pikaajaliste arengute kaudu. paindlikkus ja õiglus peaksid käima käsikäes. härra Helmerile ma ütlen, et äh, vastuseis Euroopa Liidule üksnes suureneb, äh, kui te püüate kogu kohustuse panna Euroopa Liidule, varjamaks ennast kriitika eest, aga inimesi ei tohiks samas alahinnata. Nad teavad, et arenguruumi on nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. pooltõdedega väga kaugele ei jõua. härra Verhofstadt mainis Ähm, ma olen sageli teistsugusel seisukohal kui härra Cameron, sest ma arvan, et äh, tuleb äh, tunnustada ka neid aspekte, milles me oleme tugevad ainult tänu sellele, et me oleme teinud äh, ühiselt koostööd. konkurentsivõime, konkurentsivõimet on võimalik parandada, parandades noorte koolitusvõimalusi, seepärast ma olen väga suur noorte praktikavõimaluste eh, pooldaja, me saame konkurentsivõimet parandada vaid innovatiivsuse kaudu. kõik see on loomulikult keeruline, me mõistame, et kui on tegemist ühiste Euroopa teadusuuringutega ja ühist ja ressurssidega, siis raskel majandusperioodil on loomulikult raske leida neid ressursse aga tagases, tagades Euroopas ühised jõupingutused, saavutame konkurentsivõime samal, võrdsel tasemel ülejäänud maailmaga. meil on demokraatial ja vabadusel põhinev mudel. see mudel ei tähenda palkade vähendamist konkurentsivõime parandamiseks, see viib asja tasakaalust välja, vähendab inimeste ostuvõimet. suur tänu, härra Faimann. me anname sõna edasi kahe fraktsiooni juhile, keda te mainisite. edasi härra Karas. kantsler, daamid ja härrad. on äärmiselt äh, õige ja kasulik, et te olete tulnud meiega Euroopa Parlamenti kohtuma. Äh, see saadab äh, positiivse signaali nii Euroopa Parlamendile kui ka Euroopa Liidule me kuuleme siin sõnavõtte nii Euroopa Liidu poolt kui ka vastu. ma arvan, et kõik on omavahel väga tihedalt seotud, mida me Euroopas teeme. Euroopa Liidu tulevik on lahutamatult ja tihedalt seotud Euroopa demokraatia arenguga. ja seepärast ma kutsungi teid üles kokku kutsume Euroopa tuleviku konvent niipea kui võimalik, et äh, tagada, et meil oleksid äh, tõelised äh, tippkohtumised ülemkogus kas me suudame kriisi ületada, sõltub paljuski sellest, kas me suudame seista õlg õla kõrval, kas meil on juhid, kes on avatud kodanike suhtes. Austria kindlasti suudaks seda teha ja peaks seda tegema, arvestades oma ajaloolist kogemust ja geopoliitilist äh, ja geostrateegilist faasi, milles me praegu oleme. meie peaksime olema tuleviku Euroopa katalüsaator. peame jõudma tagasi inimeste südamesse. loomulikult me tahaksime, et maksaksime vähem ja saaksime selle eest rohkem eelarves aga Euroopa Liit vajab igat senti selleks, et eh, vastata ootustele, mis talle on pandud. veel üks teema, pühapäeval on referendum ja küsimus sellest, kas meil peaks olema professionaalne armee või äh, kutsealustel põhinev armee. kui me suudame saavutada parema konsensuse, kus kodanikud näevad ennast kogukonna osana ja kus keegi ei saa ära kasutada poliitilisi kaarte, siis äh, see aitab meil jõuda Euroopas sinna, kuhu me soovime. Äh, äh, see oli Austria sõnavõtja, kes sõna võttis äh, mõtlesin, et annan natuke rohkem aega, aga tegelikult ei saa seda teha, sest tegelikult peaaegu kõik sõnavõtjad on Austriast äh, suur aitäh! Äh, härra Helme rääkis äh, maksumaksja raha raiskamisest. ma arvan, et äh, hästi makstud parlamendi liige, kes ei vaevu isegi ära ootama vastust küsimusele, mille ta on esitanud, on tegelikult maksumaksja raha raiskamine kui vaadata nõukogu enamust, siis äh, ma saan aru, et teie ülesanne ei ole lihtne. seepärast on väga positiivne, et te olete tulnud parlamendi ette ja kui me aktsepteerime, et võitleme õigluse, solidaarsuse, sotsiaalse tasakaalu eest, siis äh, saame teha seda vaid ühiselt me peame jääma endale kindlaks, vastasel juhul tekivad suured probleemid. praegune suurim Euroopa probleem on noorte tööpuudus. ei ole midagi hullemat kui ilma tuleviku väljavaateta noored, noored, kes on saanud suurepärase hariduse ja koolituse, aga nad on tänaval, sest neid ei vajata. Austria valitsus on kindlasti teinud ära väga palju, edasi saab liikuda vaid ühiselt ja vaid ühiselt saame võidelda noorte tööpuudusega Euroopas. aga loomulikult ei piisa äh, arutelust, et seda saavutada, ei piisa sõnadest, aga me saame tekitada entusiasmi on tarvis astuda vastu nendele, kes tahavad äh, Euroopat lõhestada, kes tahavad Eurotsoonist välja visata kõik, kes ei ole nagu nemad, mida see tähendaks? euro läbikukkumist, suurima raha poliitilise ettevõtmise läbikukkumist pärast teist maailmasõda ma arvan, et ähm, me töötame õiges suunas. on tõsi, et see, mida me suudame saavutada ühiselt, on tunduvalt äh, suurem kui see, mida me suudaksime ükshaaval saavutada. aitäh. Vielen Dank, Herr Leichtfried. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen Frau Wertmann. Herr Bundeskanzler, Ihre Anwesenheit härra kantsler, teie siinolek ju loodetavasti motiveerib teisi valitsusjuhte samuti järgima teie eeskuju. Austria on teinud ära väga hea töö ja on tegelikult äh, väga heas olukorras võrreldes teiste liikmesriikidega, näiteks noorte tööpuuduse osas. aga tahaksin kõikidele meelde tuletada, et Euroopas on palju inimesi, kes elavad kohutavas vaesuses. tööpuuduse ja noorte tööpuuduse vähendamiseks peame astuma konkreetseid samme, mis oleksid jätkusuutlikud. sellega jõuan mitmeaastase finantsraamistiku juurde. on oluline, et me seda raha õigesti kasutaksime, õigesti investeeriksime, leiaksime eh, püsivad lahendused noorte tööpuudusele ei saa lubada, et eh, hästi haritud noored jäävad lihtsalt tänavale. Eh, te ütlesite, et me oleme kõik ühes paadis ja peame tüürima ühiselt ja suudma samas suunas. üksnes eh, tehes koostööd on võimalik säilitada rahu, mis meil on, rahu ja heaolu, mis meil on olnud juba kuuekümnendatest alates roheliste nimel Proua Lunatšek. aitäh. härra kantsler, ka mul on väga hea meel, et te olete saanud tulla Euroopa Parlamenti meiega nendel teemadel arutada. ma olen jälginud äh, teie transformatsiooni euroskeptikust veendunud äh, Euroopa pooldajaks ja ma arvan, et äh, teie tänane kõne näitab samuti, et te liigute õiges suunas. Te rääkisite noorte tööpuudusest. meie Euroopa Parlamendis oleme rääkinud äh, noortele, noortegarantii algatusest, aga see saab toimida üksnes juhul, kui selle taga on ka raha olemas. Euroopa Sotsiaalfondis seda aga ei ole ja kui ma räägin rahast, siis härra kantsler, ma pean üles kutsuma ka teid tagama, et Austria kirjutaks alla maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse paktile. ja me avaldaksime need välismaised maksumaksjad, kes peidavad oma raha Austria pankadesse. see on kriitiline, kui me tahame, et Euroopa eelarves oleks piisavalt raha. teiseks Te teate, et me kohtume Strasbourgis, Euroopa Parlamendil on põhimõtteliselt kolm töökohta. paljud, paljud parlamendid on äh, kutsunud äh, parlamenti ja kõiki üles koostama plaani, kuidas saavutada see, et me töötaksime ühes töökohas. ja paluksin ka nõukogul teha meiega koostööd sel teemal, sest äh, vaid ühiselt saame saavutada ka seda, et parlamendis saab olema üks ühtne töökoht. edasi äh, härra Paksas. härra kantsler, president, äh, kolleegid Euroopa on ühinenud ja me ei saa äh, seda eirata. see on aidanud meil saada tugevaks ühenduseks ja kui me seda eirame, siis see lõhestab meid. me ei saa jätkata võrdsete riikide liidu loomist juhul, kui äh, mõned on võrdsemad kui teised. me ei suuda endiselt äh, kokku leppida mitmetes olulistes asjades, selles, mis suunas Euroopa peab liikuma ja millel põhinevalt. mida rohkem me räägime föderalismist, äh, seda rohkem inimesed tahavad sellisest Euroopast välja saada Äh, härra Möltser. Euroopas levib suur skepsis äh, Euroopa Liidu suhtes. Äh, on inimesi, keda see, kellele see asi teeb nalja, aga väga palju on neid, kes lükkavad selle mõtte tagasi üldse ja ütlevad, et Euroopa Liidus pole piisavalt läbipaistvust ja Euroopa Liit ei tegele asjadega, millega nad peaksid tegelema, vaid Ehm, imetlevad ainult omaenda naba. Need on, eh, see on kriitika, mida tuleb võtta arvesse, tuleb tagada, et info leviks paremini eh, kodanike seas ja et levitatakse seda infot objektiivselt eh, härra kantsler, need ei ole minu sõnad, mingi paremäärmuslase sõnad. Need on sõnad, mis on kirjas teie enda kirjas, mida ikka ja jälle on tsiteeritud, see on teie kiri suurimale päevalehele Austrias ähm, mõne kuu tagant. Te selles kirjas kaeblesite härra Cameroni üle, kes ähm, Inglismaal räägib ühte juttu ja Brüsselis teist juttu, sama tegelikult kriitika peaks tabama ka teid. nüüd tuleb otsustada, kas te tahate rahva toetust Austrias või tahate hoopis eurokraatide toetust, see on otsus, mis tuleb langetada, suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Kelam. aitäh, härra president, Euroopa tulevik tähendab midagi praktilist. kõigepealt äh, me peame võtma oma ühtseid poliitikaid tõsiselt sellepärast, et tegelikult ei ole valik föderaalse Euroopa ja Euroopa kui liikmesriikide ühenduse vahel. tegelikult on vaja langetada otsus ühiste huvide domineerimise või lühiajalike siseriiklike huvide domineerimise vahel. ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika, ühtne küberpoliitika, ühtne ener-, energiapoliitika ja ennekõike ühtne siseturupoliitika, digitaalse siseturupoliitika ennekõike ja Majandus- ja Rahandusliidu äh, lõpuleviimine. kõik need projektid on tõeline Euroopa, mis on meil kät-, haarde ulatuses, see ei ole mingisugune utoopia. puudu on meil aga poliitilisest tahtest tegemist on äh, mentaliteedi probleemiga samuti. me võime institutsioonidele vaadata kui ettevõtetele, kes pakuvad teenuseid või heaolu teisalt me võisime suhtuda nendesse ka niimoodi, et me oleme enda riigi Euroopa Liidu kaasomanikud. ja see tähendab seda, et selle kaasomandusega kaasneb kaasvastutus. ja et ei lükata vastutust äh, ainult valitud esindajate õlule või institutsioonide õlule, vaid et tehakse jõupingutusi selleks, et muutuda ka ise. viimased neli aastat on näidanud vähemalt kahte finantskriis on juurdunud äh, sügavamas moraalse suhtumise ja väärtuste kriisis. teine märkus, heaolumudel, mis on kestnud viimased kolm aastakümmet, ei ole enam äh, jätkusuutlik ja sellepärast menta-, mentaliteedi muutmine ja vastutuse kandma, kandmiseks võtmine on oluline. muidu oleks tulemuseks Huxley Brave New World. suur tänu, härra Kelam ja sotsialistide nimel saab sõna proua Peres suur tänu, härra president, härra kantsler. sotsiaalküsimustes äh, oli Austria see, kes tegi väga hea ettepaneku Euroopa Liidu tasandil noorsootagatise läbi, suur tänu selle algatuse eest, suur tänu äh, selle võimaluse eest, millest me Euroopa tasandil kinni haarasime ja ma loodan, et äh, EBSCO tippkohtumisel Dublinis koordu-, koorub sellest välja tõeline Euroopa ettepanek sellepärast, et järgmised neli kuud on ilmselt väga keerulised noorsoo jaoks, aga see tagatis peab leidma ka kusagilt vahendid enda rahastamiseks praegu on teinud komisjon ettepaneku, et osad nendest vahenditest peaksid tulema Euroopa Sotsiaalfondist meie loodaksime, et oleksite järjepidevad oma tegevuses ja et ka Euroopas e-, eelarve aruteludes äh, jääte selle juurde, et Euroopa Sotsiaalfond äh, peaks jääma kahekümne viie protsendi juurde Ühtekuuluvusfondi vahenditest, see on see solidaarsus, mida me teist oot-, teilt ootame. samas äh, toonis rääkides on väga oluline, et Kreeka suudaks oma fiskaalplaasi üles ehitada. Jean-Claude Juncker ütles meile paar aastat tagasi, paar vabandust, päeva tagasi head aega, on oluline, et sakslased suudaksid aidata kreeklasi, et Ehm, et äh, Saksamaal nii-öelda täiesti ebapatriootlikult peidetud kreeklaste raha jõuaks Kreekasse tagasi. väga oluline on kindlasti võtta ka äh, maksualane direktiiv vastu ja teie riigil on kindlasti väga oluline roll mängida praegusest tupikseisust välja tulemast ja et tõesti sõnale solidaarsus tuleks äh, kondikavale liha juurde ja et me aitaksime Kreeka riiki, Kreekat, Kreekal on seda solidaarsust hädasti vaja. suur tänu ja edu teile! suur tänu, proua Peres, järgmisena saab sõna härra Stadler, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta. E, austatud äh, härra kantsler, äh, siseriiklikku poliitikat peaks ajama siiski kodus ja sellepärast ei hakkaks ma siin praegu keskuma, keskenduma teie ja teie rahandusministri vahelistele erinevustele küsimus on aga selles, et mis selle kriisi ajal on siis juhtunud, me oleme lihtsalt kandnud üle riskid Euroopa maksumaksjale. me oleme võlad üle kandnud ja oleme miljardite eest ostnud endale aega, me ei ole tegelikult mitte midagi saavutanud. Hispaanias ja Portugalis on tööpuudus rekordilisel kahekümne viie protsendilisel tasandil, viiskümmend protsenti noorsuse seas tööpuudust, null kasv, null protsenti kasvu, Äh, meil on mingisugune pangandusliit, äh, kus jääb välja ka finantssektor, me ei ole mitte midagi teinud spekulatsioonide vastu, me ei ole kaasanud erasektorit mitte üks gramm kuigi kõikides, kõikidel Euroopa ülemkogudel oleme maksumaksjatele seda laulu laulnud, me ei suuda mitte kuidagi äh, ühele poole saada maksu äh, võit-, äh, maksudest kõrvalehoidmise võitlusega ja nii edasi, mitte kellelgi ei ole mitte mingisugust lahendust. miljardid eurod makstakse lihtsalt välja kriisiriikidele, kes pidevalt saavad uusi vahendeid juurde ja meie võtame endaga kaasa kõik kohu-, kanda enda kanda kõik kohustused ilma igasuguse Äh, vastutasuta, mitte mingisugust stabiilsust ei ole näha ja mitte midagi ei tee need riigid ka oma eelarvete konsolideerimiseks, muudkui palvetame, et asjad lähevad paremaks. seda oleks võinud teha me isegi, teie sellepärast siia küll ei oleks pidanud tulema, et meile seda öelda. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Milan Mon Äh, suur tänu, härra president, ja suur tänu teile, liidu kantsler, äh, selle eest, et näitasite üles solidaarsust meiega ja suur tänu ka teie sõnade eest Euroopa tuleviku osas ja tulevik praegu võib-olla tundub ebakindlam kui aasta tagasi. edasiminekud, mis saavutati nõukogus eelmise aasta teisel poolel ja otsused, mille on langetanud Keskpank, on aidanud meil välja küll tulla e e eurot tabanud kriisist ja võib-olla on olukord nüüd natukene stabiilsusega, stabiilsem, aga see, mis me oleme saavutanud, sellest praegu ei piisa. siseriiklikud reformid on jätkuvalt vajalikud, me peame astuma sal-, samme selleks, et meie maksuliit oleks ja eelarveliit oleks sama kaugel, kui meil on majandus- ja rahaliit, me peame eemaldama need puudujäägid, mille see kriis välja tõi nelja Euroopa Liidu institutsiooni juhi dokumendile tuleb äh, lisa äh, nõuda konkreetsete sammude näol. noored inimesed peavad toetama Euroopa integratsiooniprotsessi, kuid see on ainult võimalik siis, kui Euroopa aitab neil välja tulla kriisist. kui Euroopat nähakse lahendusena probleemis, osana probleemi lahendamisest, mitte selle probleemi tekitajana me peaksime nendest asjadest noorte inimestega rääkima, kuidas sellest kriisist välja tulla ja üks asi veel, mida ma tahaksin viidata, põhjendus, miks Euroopa Liidu edasine lõimumine on vajalik, on see, et Euroopa on muut-, muutumas jäl-, järjest multipolaarsemaks ja teineteisest sõltuvamaks kui me ei suuda konkurentsiga kaasas käia, siis me muutume mõttetuks. Euroopa ja Euroopa tulevik nõuab meilt suuremat solidaarsuse põhisemat poliitikat kui seni Lissaboni puhul. suur tänu sotsiaaldemokraatide seast nüüd härra Gualtieri. suur tänu, härra liidukantsler. rääkides Euroopa tulevikust, peaksime me vastama kahele küsimusele. kas Euroopa sotsiaalmudel on koorem või pigem äh, ressurss äh, üleilmastumisega kohanemisel? ja kas te arvate, et sellele küsimusele peaksid vastama li-, äh, liikmesriigid omapäi või me peaksime välja kujundama tõelise Euroopa-ülese valitsemistava, meie ütleme kõlava häälega jah mõlemale küsimusele ja teie suust on ka hea kuulda seda jah-sõna, me peame keskenduma jah majanduskasvule, aga ka solidaarsusele ja võrdsusele Äh, ega me ei peaks nüüd tagasi pöörduma fiskaalse äh, ebavastutuse aegadesse, me peame liikuma edasi järgnevatesse aegadesse, kus me teeme üheskoos sotsiaalse ühtekuuluvuse ja majanduskasvu ideid paralleelselt. see on see liit, äh, mis on ära teeninud need ressursid, mis tema käes on, mul oli väga hea meel kuulda seda, mida te ütlesite võlalunastusfondi kohta ja eelarvete konsolideerimine, mis on kasvusõbralik Ehm, aitab meil tuua sisse antitsüklilised poliitikad ja ei too pant- ja ei võta pantvangi sotsiaalkulutusi. kõigeks selleks on meil vaja ka tugevat sotsiaalset sammast. alustada võiks sellest, et ehm, rahastame korralikult Euroopa tagatise programmi, see on ju Austrias näidanud nii häid tulemusi. aga sellega lõpetan, suur tänu, härra liidukantsler, et äh, liitusite meiega täna, suur tänu teie sõnade eest ja me oleme täiesti veendunud, et Euroopa Sotsiaalpakti definitsioon järgnevatel kuudel muutub oluliselt ja et välja kujuneb tõeline demokraatlik Euroopa Majandus- ja Rahaliit. suur tänu, härra Saarius, Volski järgmisena. suur tänu, härra president. austatud äh, härra kantsler, tere tulemast ja suur tänu, et äh, olete võtnud enda kohustuseks Euroopa kuid ma oleksin teilt kuulda rohkem Euroopa tuleviku arhitektuuri osas. riigikantsler oletegi, olete ju ometigi riigis, mis on euroalasse kuuluvate ja mitte euroalale kuuluvate riikide vahel välja kujunemas on nii-öelda Mittel-Euroopa, kus, kuhu ei kuulu äh, euro, mõne äh,, ei, ei kuulu kuhu kuuluvad euroalasse mittekuuluvad riigid ja mulle tundub, et hakkavad tekkima lõhe. Austria peaks olema väga mures, Austria, kes on alati toetanud Kesk-Euroopa riikide ja Kesk-Euroopa mõõdet eh, Euroopas euroala ei tuleks päästa selle hinnaga, et kujuneb välja kahekiiruseline Euroopa ja et ühe, Euroopa Liit lõheneb. Austria huvidele on lõhenenud Euroopa Liit eh, halb. Te alustasite oma kõnet rääkides neto eh, sissemakseriikidest. mulle selline eh, termin üldse ei meeldi. üldiselt netosissemakseriigid on eh, rikkad riigid ja tegelikult on nad ju netokasusaajad automaatselt, kuivõrd võtavad suure kasu ühtsest ja ühinenud Euroopa Liidust sellised äh, terminid ei peaks ähm, eristama omavahel tugevaid euroala riike ja ülejäänusid. Äh, ei tohi lubada, et euroala riikidest kujuneksid, kujuneks tugev keskus ja teised lükataks perifeeriasse, sellepärast on väga paljud meist siin parlamendist lükanud jätku, jätkuvalt tagasi igasugused ettepanekud selle kohta, et loodaks äh, eraldi komisjon, kuhu saavad kuuluda ainult euroala riikide esindajad või et hakatakse rääkima eraldi euroala eelarvest. ja nüüd lõpetusena saab sõna härra Brokk äh, Rahvaparteist. härra president, äh, austatud äh, liidukantsler, härra volinik, ka mina tahaksin omalt poolt öelda, et teie kõne võttis täna täiesti selge suuna, õige suuna Te rääkisite struktuurse ühtekuuluvuse, konkurentsivõime, majanduskasvu vahelistest suhetest ja seostest ja ma arvan, et selline seostamine on täiesti õige. niimoodi tulekski kriisi vastu astuda. ma olen veendunud, et järgnevatel kuudel mitmeaastase finantsraamistiku alastel läbirääkimistel te võitlete selle eest, et me ei hakkaks kärpima innovatsiooni ja majanduskasvu poliitikaid. ma tahaksin tegelikult jätkata sealt, kus peatus Sarjus Volski, ühtse turu äh, üks eeltingimusi on see, et kõik annavad ühtset vastutust. ja see tähendab seda, et ei saa luua mingisuguseid eriforminguid Ühendkuningriigi jaoks ja seda ju ootame tegelikult, et Cameron nõuab oma kõnes. ühtne ühisvääring euro ei ole mitte seitsmeteistkümne liikmesriigi vääring, vaid kahekümne viie liikmesriigi vääring, sellepärast et kahele liikmesriigile on antud erand me peame Euroopa Liidus võitlema selle vastu, et Euroopa kahekümne seitsme mudeli puhul ei hakataks seda liialt koormama ja et see ei satuks ohtu. ma olen veendunud, et Cameroni kõne on äh, riskantne ja me peame selle riski vastu võitlema. sellega lõpeb see arutelu ja sõna saab kantsler. suur aitäh, ütleb härra Faimann suur aitäh kõikide nende seisukohtade eest, mida ma täna kuulda sain, kuid tahaksin siiski väljendada ka üht, äh, tahaksin siiski saata ka ühe kriitikanoole. tihti juhtub nii, et äh, debatt on äh, väga elav ja tõepoolest mõned inimesed tulevad kohale ka seda pidama ja eh, kuulama, mida teised ütlevad ja kui ma vaatan otse enda ette, siis tõesti siin sektoris on ka inimesi, kuid selles kojas väga palju inimesi ei ole ja tühjade toolidega rääkida on natuke kummaline. tänan veel kord neid, kes võtsid vaevaks kohale tulla ja osaleda debatis ning minu jaoks oli suur au, et mindki siia kutsuti. nüüd eh, kaks eh, tähtsat punkti, mida tahaksin eraldi rõhutada. kõigepealt Euroopa lõhenemine ma olen täiesti kindlalt äh, veendunud, et selline riik nagu Austria, millel on äh, tihedad sidemed ja ühised huvid äh, paljude uute liikmesriikidega, need huvid on kultuurilised, aga ka majanduslikud. Austrial on seetõttu ka suur vastutus uute liikmesriikide eest. seda mõned kõnelejad ka ütlesid ja Austria, mina Austria nimel nõustun sellega seega ei tohi lubada lõhenemist, mis tooks kaasa selle, et Euroopa Liidus on esmajärgulised riigid ja siis teise klassi omad. meil on vaja ühtset ja ühte Euroopat, me peame vaatama koos David Cameroniga, kuidas oleks võimalik seda tagada. aga selleks, et meil oleks ühe kiirusega Euroopa, üks ühtne Euroopa ei saa me lubada seda, et mõned tõusevad püsti ja takistavad teistel tööd tegemast. sest eh, tegelikult peavad kõik ühesuguse kiirusega töötama, kõik peavad ühes suunas liikuma ning ütlen seda sellepärast, et minu meelest tuleb eh, finantsraamistikku palju rohkem arutada. finantsraamistik on ju tähtis samm sellel teekonnal, mis viib meie ühise eesmärgini, millest me täna oleme siin rääkinud see aitab äh, noorsoogarantiide osas, aitab võitluses töötusega ning äh, aitab äh, leida ressursse seal, kus neid ei ole, aitab täita eesmärke. aga eesmärke on vaja täita ja need, kes ei taha sellest äh, arutelust osa võtta, kes ei taha liikuda meiega ühes suunas, äh, nendele peaksime südamele panema, et nad siiski hakkaksid liigutama, sest kõige halvem on teha mitte midagi, see ei lahenda mitte kuidagi Euroopa Liidu kodanike probleeme ja nõudmisi. vaadakem siis, millised on meie probleemid praegu, äh, võtkem kanda meile pandud vastutus, võtkem vastu otsused, mida on vaja vastu võtta teie, kes te olete valitud rahvaesindajad, peate seda tegema. meil on vaja lahendusi, meil on vaja tööd teha. ja ma tahaksin tagasi tulla härra Staderi märkuse juurde. kujutlegem korraks, kujutlegem korraks et me oleksime lubanud teatud riikidel sattuda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal isolatsiooni. kes oleks siis kõige rohkem kannatanud? kas eh, finantsettevõtete juhid kes teenisid suuri kasumeid enne, kui kriis algas ja tegelikult ka kriisi ajal, ei, kõige rohkem oleksid kannatanud töötajad, inimesed, need lihtsad inimesed, kellel on kõige rohkem vaja meie toetust ja abi. ning teatud riikide isolatsiooni seadmine oleks äh, kahjustanud Euroopa inimese huve äh, veel pikka aega. seetõttu on mul hea meel, et me ei lasknud millalgi sellisel juhtuda tihti on nii, et me teeme oma, täidame oma ülesandeid liiga hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi. meil on vaja sotsiaalset kaitset ja meil on vaja ka raha, mille abil oma tööd teha. Te rääkisite siin sellest, et tuleb võidelda maksuparadiisidega ning äh, ma kavatsen selle Austrias kindlasti edasi öelda, aga võtke palun ka arvesse, et ühiselt tööturul kus teevad koostööd ka erinevad Euroopa Liidu institutsioonid, nagu näiteks komisjon, nõukogu ja eriti Euroopa Parlament, ja kus nad tihti kohtuvad Euroopa Liidu riikide liikme, eh, riigipeadega, eh, sellisel tööturul ja finants, ka finantsturul on kõige mõistlikum leida lahendus ikkagi koostöös. ja need, kes ütlevad, et kogu see töö on mõttetu ja jätame selle järele Äh, hoopis nemad äh, peaksid järele jätma, et noored tulevikus võiksid öelda, äh, meid aidati. aitäh, aitäh ka teile, härra Feiman, Faiman. lugupeetud daamid ja härrad, aitäh kõigile, kes debatti panustasid ning sellega on päevakorrapunkti käsitlemine ka lõppenud